kirjutatud või millele kavatsen alla kirjutada, avaldatakse selle istungi protokollis. ja nüüd tuleme päevakorra muuda, muutuste ja päevakorra kinnitamise kohta vastavalt meie töökavale. mul on ainult üks taotlus, nimelt neljapäeva kohta. ALDE fraktsioon on teinud taotluse, et proua Paulsi raport Euroopa rahvamajanduslike raamatupidamissüsteemide kohta päevakorrast maha võtta ja proua Pool saab sõna. suur tänu, härra president, raportöörina selle raporti puhul, mis peaks olema hääletusel neljapäeval esialgse kava kohaselt, eh, tahaksin ma öelda, et me oleme valmis edasi lükkama selle või veel ühe kuu võrra, sellepärast et ilmselt on tulemas kompromiss esimesel lugemisel. asi oli selles, et Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Portugal, neli liikmesriiki ei olnud valmis Äh, edastama kohustuslikus korras teatud statistilisi andmeid. Äh, sellisesse uni-, ummikseisu jõudsime me Taani eesistumise aja lõpuks, äh, meedia on sellest palju rääkinud ja uus eesistujariik on natukene suuremat survet suutnud avaldada ja esialgne võimalik kokkulepe on tulemas peame veel selle ära ootama, aga loomulikult tegemist on kiireloomulise asjaga nimelt see, kuidas me statistilisi andmeid kogume ja eriti eh, regioonidest, eh, mida see raport puudutab, on eh, oluline selleks, et mitte mingisuguseid üllatusi enam kel-, ühegi regiooni või riigi aruandluses ei tule. ja ma arvan, et Koda on minuga nõus, et me peaksime selle poole siiski püüdlema ja kõik fraktsioonid on nõus edasi lükkama selle raporti hääletuse, suur tänu. Frau Bulls suur tänu, proua Pools, kas keegi soovib äh, võtta sõna selle taotluse toetuseks, keegi selle taotluse vastu, ei, siis hääletame selle taotluse üle, kes on poolt, andke palun käega märku. kes on vastu, erapooletu, sellega on see päevakorrapunkt päevakorrast maha võetud. sellega on päevakord kinnitatud selleks nädalaks ja ma avan nüüd arutelu arutelu ja esimese päevakorrapunkti üle, milleks on proua Laara Koomi raport, mis puudutab standardimist Euroopas. ja kõigepealt saabki sõna proua Koomi raportöörina, palun